Egiptus ja eelkõige Giulio Regeni juhtum. kõigepealt saavad sõna selle resolutsiooni koostajad. proua Lohpiiler kõigepealt, palun suur tänu, proua juhataja, inimõiguste olukord Egiptuses on traagiline ja muutub järjest traagilisemaks. Egiptuse ametkonnad äh, rõhuvad äh, põhivabadusi, inimõiguste eest võitlejaid kiusatakse taga, vabaühendusi ähvardatakse sulgemisega. kõik, kes vahistatakse Egiptuses, äh, on suures ohus. inimesi ähm, vahistatakse meelevaldselt ja hoitakse väga pikalt kinni. väga palju on räägitud nii-öelda kadunud kinnipeetavatest ja, ja järjest rohkem on egiptlasi, kes äh, vahistamistingimustes on äh, hukkunud, vangistustingimused on kohutavad ja sellised äh, rünnakud kinnipeetavate osas ei jõua kunagi kohtu ette. kui ma käisin paar nädalat tagasi Egiptuses, oli just leitud Itaalia teadlase Regeni surnukeha. ja minu meelest oli väga kõnekas see, et erinevatel kohtumistel aktivistide, ajakirjanike ja diplomaatidega räägiti tema surmaga seoses paljudest inimõiguste rikkumistest riigis. väga paljud ütlesid, et julgeolekuaparaadi e, liikmed on selle surma eest vastutavad. Euroopa Liit peab Egiptusele saatma selged sõnumid. E, põhivabaduste rõhumine ei vii stabiilse ja rikka Egiptuseni. seni, kuni inimõiguste olukord oluliselt ei parane Egiptuses, ei kavatse Euroopa äh, Liidu liikmesriigid olla kaasosalised selles kuriteos ja peaksime igasugused relva, igasuguse relvaeksi peatama. suur tänu, härra Pelder saab sõna järgmisena. suur tänu, proua juhataja Giulio Regeni koletu mõrv võib äh, potentsiaalselt mõjutada suhteid Egiptuse ja Euroopa Liidu vahel. ja on äärmiselt oluline, et me vaataksime, millised on uurimise tulemused. Itaalia ja Egiptuse ühtse uurimismeeskonna töö tulemused tuleb ära oodata Egiptuses äh, on äh, hävitatud palju kirikuid, äh, peaaegu üheksateist ja sellega peaks, sellel peaks sellel peaks ka tähelepanu pöörama. ja lisaks sellele on Egiptus vastu võtnud Jumala tõotamise seadusandluse ja tegelikult tuleks ka see võtta vaatluse alla. Euroopa Liit peaks rohkem tähelepanu pöörama vabaduste piiramisele Egiptusega läbirääkimistes, suur tänu. suur tänu, härra Pelder, järgmisena sõna kolleeg Corrao. suur tänu, proua juhataja. Giulio Regeni oli eurooplane keegi, kes tahtis omalt poolt panustada parema ühiskonna, vaba ühiskonna ülesehitamisesse Egiptuses ja tema poolt tehtud uuringud tõid päevavalgele Egiptuse riigi jaoks ebamugavaid asju ja meedia ja valitsus on sellised asjad pidevalt pannud kalevi alla. härra Regeni tahtis aga nendest asjadest rääkida ja selle pärast äh, tapeti ta nii äh, argpükslikult ja brutaalsel viisil. ta oleks võinud olla ükskõik kes meie seast, oleks võinud olla teie poeg, teie lapselaps, kes iganes. Euroopa Liit ei tohiks vaatamata su tihedatele suhetele Egiptusega äh, loobuda nõudmistest selguse osas, et kuidas eh, Giulio Regeni hukkus. ei tohi jääda ükski kivi töörama, pööramata. Eh, ei tohi lubada eh, vere, Giulio Regeni verd valada selleks, et varjata oma hämaraid tegutsemisi. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Borghezio suur tänu, proua juhataja. tõde ja õiglus äh, Giulio Regeni jaoks, ma tahtsin seda nõuda Ahvet komisjonis, aga mind takistati. Ähm, kõrge esindaja Mogherini oli kohal toona ja ei öelnud poolt sõna ka Regeni juhtumi kohta meie sellele resolutsioonile alla ei kirjutanud. Äh, see on lihtsalt liiga nõrk, see tundub olevat lihtsalt äh, väike süüdistus Egiptuse režiimi suunas, kes ju tegelikult on täiesti kindlalt olnud süüdi nende asjade eest. aga tekib küsimus, et kui Morsi äh, oli võimul siis ei kritiseeritud Euroopa poolt üldse äh, seda moslemi vennaskonda nimetati demokraatideks äh, ja äh, pressisõpradeks. ma arvan, et me oleme nüüd kõik juba veidi tüdinud sellest topeltmoraalist inimõiguste kaitse puhul. midagi tuleb öelda selle kohta, et härra Regeni kaasati asjadesse, mida tegelikult juhivad, juhitakse Briti luurekeskustest. aga sellest me muidugi ei tohi rääkida. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Štehovski. suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, Giulio Regeni juhtum, see tuleb kuulutada tõesti koletuks see tekitab küsimusi meie kodanike julgeoleku kohta, turvalisuse kohta nendes riikides, millega me koostööd teeme. Egiptust me ju peame oma strateegiliseks partneriks tulevikus, keegi, kes on meiega ühes paadis. nii et seega sellised juhtumid ja arvestades edasisi arenguid Egiptuses ka on tõesti šokeerivad. ma pean ütlema, et mul on hea meel selle üle, et esimest korda on Egiptus lubanud äh, välismaise uurijate meeskonna oma riiki, seekord siis itaallaste uurimismeeskonna. see on õige samm õiges suunas, aga sellest ei piisa. ja sellepärast ma tahaksingi Rahvapartei äh, nimel üles kutsuda Egiptuse ametivõime, et nad annaksid endast kõik, tõesti annaksid endast kõik, et tagada Euroopa Liidu kodanike julgeolek, vaatamata nende usulisele või poliitilisele kuuluvusele. Nad peavad äh, seda väga tõsist juhtumit arutama. suur tänu ja nüüd äh, saab järgmisena sõna proua Šake pooleteiseks minutiks. suur tänu, äh, proua juhataja, volinik, kallid kolleegid, äh, ajal, mil me leiname ühe briljantse Itaalia tudengi elu, jõuab meile kohale see, kui ebaõiglane on olukord Egiptuses ja me peame sama mm, häälekalt nõudma õiglust kõikide kadumiste osas Egiptuses kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on seitsesada inimest läinud niimoodi kaduma vastavalt vabaühendustele, kes näevad, et luureorganisatsioonid on samuti seotud piinamistegevusega ja Egiptuse ametivõimudel tuleb nõuda lubaduse täitmist, et nad annavad vaba voli välisuurimismeeskondadele, meil on vaja sõltumatut äh, uurimistööd seda tegelikult peamistel juhtudel üldse ei toimugi, on äh, Egipt, tänases Egiptuses on rohkem äh, ebaõiglust äh, kui, kui õiglust ja karistamatust, tuleb kaitsta ka poliitilist opositsiooni üle kahekümne kahe tuhande inimese on vahistatud vastavalt Egiptuse võimudele endile. on tagumine aeg, et Euroopa Liit võtaks sõna ja vähemalt peataks tehnoloogiliste süsteemide eksportimise, mis aitab kaasa inimõiguste rikkumisele. on illusioon, kui me arvame, et Egiptus on meie liitlane terrorismivastases võitluses, kui sealsamas ei kaitsta egiptlaste endi õigusi. ja tõesti, mul tekib küsimus, et miks äh, hiljutised äh,, hiljutised arengud ei ole ole olnud meile õppetunniks Euroopa Liidu poliitikates. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Araabia kevade äh, äh, juured ei ole ju kuhugi kadunud ja tuleb arvestada nende põhjustega, miks inimesed tänavatele läksid. suur tänu, kolleeg Maltese. suur tänu, proua juhataja viis nädalat on tänaseks muutunud Giulio Regeni surmast ja igal nädalal tuleb Egiptuse valitsus välja uue versiooniga ja tõesti eh, tundub, et tegemist oli poliitilise mõrvaga äh, eh, Al-Sisi äh, eh, käsul. tegemist oli julge Euroopa teadlasega meie valitsus ei ole samuti olnud piisavalt väärikas, et see tume nii-öelda nali päevavalgele tuua väidetavalt oleme me kiplastega ühes paadis terrorivastases võitluses, see on tegelikult väga groteskne, arvestades, et äh, Egiptuse diktaatori peamiseks eesmärgiks on just nimelt igapäevaselt oma inimesi rõhuda me tahame Julia Regeni väärikuse siin kojas taastada, see on äh, jah, õige samm, aga sellest ei piisa, me peame mõtlema sellistele režiimidele, kes kasutavad meie vahendeid, näiteks nagu ka Erdogani režiim, et äh, rõhuda omaenda rahvast, me peame taastama oma väärtused ja, ja võitlema niimoodi terrori vastu. suur tänu, kolleeg Pantseeril. tänu, president. Euroopa liit peab rangelt hukka mõistma Giulio Regeni äh, piinamise ja mõrva. peame kasutama kõiki meie käsutuses olema kasulikke dokumente, vajalikke dokumente selleks, et Itaalia võimud saaks kiire ja, kiirelt ja põhjalikult äh, seda äh, jõhkrat mõrva uurida, et jõuda tõeni. Egiptuses peavad kaduma inimröövid ja piinamised Ehm, protesti eh, seadus eh, kaks tuhat kolmeteist, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrist eh, on kasutusel selleks, et inimesi arreteerida sõnavabaduse kasutamise või kodanike õiguste nõudmise eest, ametiühingutel tuleb samuti lubada vabalt tegutseda kahtlemata on Egiptus oluline partner Euroopa Liidu jaoks, kuid ta ei saa seda olla ükskõik millise hinnaga me ei saa sulgeda silmi selle eest, mis juhtub ja mis edaspidigi juhtub. suur tänu. ma näen, et härra Kaan tõstis käe, kuid ma ei saa teile sõna veel anda, te olete kõnelejate nimekirjas eh, ja te saate sõna hiljem, me peame õigeaegselt hääletama ning äh, nüüd ma autorite sõnavõtud lõpevad ja annan sõna ähm, ähm, fraktsioonide esindajatele, kõigepealt saab sõna härra Boltšak. suur tänu, et te andsite mulle sõna, sooviksin öelda, et ähm, on vaja aru saada sellest, et Egiptus on keerulises olukorras, kuid see ei ole vabandus selleks, et äh, selliseid inimõiguste rikkumisi kuidagi äh, Äh, aktsepteerida. mõrvati Euroopast pärit ajakirjanik ja riigivõimud äh, käituvad viisil, mis äh, ei vasta reeglitele, millest nemad peaksid kinni pidama. oleme näinud, et see pole sugugi mitte ainujuhtum Egiptuses. peame vaatama, kuidas kasutat-, rakendatakse tegelikult põhiseadus. praeguseks on kadunud paljud inimesed viimastel aegadel ning selge on see, et praegune režiim ei täida oma kohustusi rahvusvahelise õiguse äh, tasandil. suur tänu, järgmisena saab sõna proua De Monte Eh, sotsialistide ja demokraatide nimel. suur tänu teile, lugupeetud daamid ja härrad. täna räägime me inimõiguste rikkumisest Egiptuses, eriti aga Giulio Regeni mõrvamisest. ta oli noor teadlane, minu kaasmaalane, kellel oli terve elu veel ees. ta sõitis Kairosse, et jätkata oma uurimist, keda, teda jõhkralt piinati äh, ja äh, mõrvati, me saime tagasi tema keha, kuid me ei saanud kätte tõde. me ei saa lubada, et egiptlased üritavad tõde varjata, see pole lubatav, me oleme võlgu selle temale, tema perekonnale, tema sõpradele. ja äh, loodame, et tema koduküla ja need noored, kes usuvad veel ähm, vabadusse ja inimõigustesse, et sellest ei saaks keegi neilt ära võtta. järgmisena saab sõna härra Puhner, teil üheks minutiks sõna. suur tänu mulle sõna andmast. inimõigused ja õigusriigi põhimõtted on Euroopa Liidu tuumväärtusteks ning see on ka kaubandusstrateegia osa, et me peame jälgima rohkem, et meie kaubanduspartnerid peavad samadest reeglitest kinni. nüüd kahjuks peab aga nentima, et inimõigused on Lähis-Idas jalge alla trambitud peaaegu kõikjal. aga Egiptuse eriline olukord on selline, et viimastel aastatel on olukord dramaatiliselt halvenenud valitsus tahab nähtavasti igasuguseid poliitilisi tegevusi äh, keelata, isegi tegevusi äh, selle valitsuse huvides ja seetõttu on see resolutsioon, mille me loodetavasti täna kokku leppime, õigel ajal päevakorras ning ma palun äh, tungivalt komisjonil pidada silma selle peal, et need kaubanduspiirangud, milles on kokku lepitud, neist peetakse ka kinni, aitäh! järgnevalt eh, saab härra Castaldo sõnaks eh, üheks minutiks. suur tänu teile, eh, juhataja. täna oleme täna siin selleks, et hukka mõista barbaarset mõrva. on täiesti öö, võimatu see, et äh, igasuguseid äh, kavalaid nõkse on kasutatud selleks, et äh, sellist piinamist ja mõrva kinni katta, aga tundub, et tegemist on tegelikult erinevate võimu osapoolte siseheitlusega siin me peame püüdma heita valgust äh, Giulio Regeni surmale, see ei pea olema mingisugune mugav tõde iseenesest, me peame äh, sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse taastama Egiptuses, sellepärast et mitte miski ei õigusta õigustamatut. äärmuslus ja terrorism äh, ei saa seljatatud, kui riik kasutab terrorit. ametivõimud peavad jagama kõiki informatsioonikillukesi, mis neil on, iga hinna eest ei ole võimalik vaikida. aga ei piisa sellest, et me meenutame Julie Regenit, vaid me peame kõik tegutsema, me peame seadma jalule õiguse ja äh, seda Julie Regeni huvides. suur tänu, ütleb juhataja, järgnevalt palun äh, kolleeg Lopes üheks minutiks me oleme tulnud siia selleks et mõista hukka julio mõrv kuid meenutagem eh, Eh, meenutagem ka seda, et ta hukkus nagu paljud on hukkunud Egiptuses viimase viie aasta jooksul ning soovime öelda seda, et tulevikus rahvusvahelistes suhetes on võimalik ohvreid austada ainult otsides tõde, tõde, mida üritatakse pidevalt varjata. Julio ei ole isoleeritud juhtum ta on osa neist sellest ülimalt pikast nimekirjast äh, aktivistidest, advokaatidest, inimõiguste kaitsjatest, kellest mõned on arreteeritud ja teised mõrvatud ja piinatud äh, viimaste aastate jooksul Egiptuses. soovime öelda, et tema surm ei olnud asjatu, et äh, tema sallivus inspireerib meid ja seda selle piirini, et ütleme, et me ei äh, luba rikkumisi äh, terrorivastase võitluse nimel ning selline äh, ning eelkõige nõuame meie olulistelt partneritelt nagu Egiptus inimõiguste austamist. suur tänu teile. suur tänu, härra Kaan järgnevalt. Uh, suur tänu, proua juhataja ma mõistan tugevalt hukka Julia Regani tapmise ning väljendan oma solidaarsust ohvri lähedastega. meil on vaja sõltumatut ja usaldusväärset uurimistegevust, mis siis täpselt äh, selle inimesega juhtus. aga äh, sadu kadumisi on Äh, sellest ajast, kui sõjavägi juhtimise Egiptuses üle võttis, äh, meil on vaja õiglust äh, Giulio ja tema pere jaoks, aga meil on vaja õiglust ka nende inimeste jaoks, kes on kadunud või keda ahistatakse igapäevaselt. inimesi on isegi piinatud surnuks või liigset jõudu on ametivõimud kasutanud repressiivsete protestiõiguste ja muid õigusandluse osi tuleb muuta Egiptuses sellepärast, et eh, ettekäändel tagada eh, riigi julgeolek, eh, inimesi lihtsalt taga kiusatakse. Egiptus peab viima läbi need reformid selleks, et rahu ja stabiilsus oleks Egiptuses kestev, aitäh! suur tänu ja nüüd pärast äh, lühikest äh, kõnede nimekirja jõuame vaba mikrofoni vooruni, kus on väga palju sõnasoovijaid, kahjuks aga ei saa ma kõigile sõna anda, ütleb juhataja, sellepärast et nii palju aega pole. esiteks saab sõna siis härra Dajani. un interlocutore importante della Unione. Egiptus on äh, väga selgelt Euroopa Liidu oluliseks partneriks see on tähtis äh, ka Lähis-Ida stabiilsuse jaoks tervikuna. aga me ei tohi kindlasti oma väärtusi äh, mitte ise kõrvale lükata äh, igasuguste kaubanduslike või poliitiliste huvide nimel äh,. meie dialoog sellise riigiga nagu Egiptus äh, nõuab ka seda, et äh, me peaksime inimõiguste osas koostööd tegema. Euroopa Liit seisab inimõiguste eest ning see puudutab ka riike, mis jäävad Euroopa Liidust väljaspoole. välisasjade kõrge esindaja peaks ehk selles osas ka aktiivsemaks muutuma. täpselt nii, nagu ta oleks pidanud aktiivsemalt tegutsema äh, kahe itaallase puhul, kes Liibüas tapeti või kes äh, on vangistatud, meie seisame oma väärtuste eest Äh, kolleeg, teile aplodeeriti, äh, suurepärane, järgnevalt saab sõna härra Caputo. suur tänu teile, juhataja. Euroopa peab äh, olema Itaalia kõrval selleks, et Giulio Regini traagilisele surmale valgust heita. Itaalia välisminister ütles samuti, et tuleb äh, kasutada võimalust äh, viia läbi äh, tungiv uurimine ja igasuguste vastustega ei ole me päri. härra Regeni surmale asjaoludele tuleb valgust heita ning samuti tuleb kaitsta inimõigusi Egiptuses. Egiptus on meie jaoks oluline partner ja Euroopa Liit peab seirama, milline on inimõiguste olukord riigis, sealhulgas ka näiteks usuvabaduse põhimõtted ning äh, oluline on see, et äh, nendele tumedatele tegudele tuleb heida valgust. järgnevalt saab sõna kolleeg Marias. suur tänu. hiljuti äh, rääkisime me siin äh, kojas Egiptusest ka juba varem. Giulio Regeni tapmine Egiptuses, Euroopa Liidu kodaniku tapmine äh, lõpuks murdis kaameli selja. me öö, avaldame kaastunnet tema perele ja toetame oma Itaalia kolleege, kes on nüüd sekkunud ja kes, ja toetan ka kõik, kõike seda, mida täna öeldi siin saalis. Egiptus peab kinni pidama inimõigustest ja ühtlasi tuleb tagada see, et Egiptuse kodanikud mõistaksid, et ähm, rahva vabaduste piiramine ja surve alla seadmine viib tegelikult džihadistide võidukäigule, kes lõikavad sellest ainult kasu ja Euroopa Liit peab nii kindlameelselt kui võimalik hukka mõistma Julia Regini tapmise. suur tänu, härra Telliska saab järgnevalt sõna. suur tänu, juhataja kõigepealt äh, kaastunne perele ja äh, kaasmaalastele ähm, siis Julia Regini surma tõttu äh, tõesti sõltumatu uurimine on hädavajalik. aga see on ainult üks äh, sadadest tuhandetest juhtumitest ja ma tõesti mõtlen selle peale, et äh, mida teevad ametivõimud Egiptuses, aga muret muret valmistab veelgi rohkem see, et me rääkisime eile äh, partnerlusest Türgiga ajal, mil Erdogan käitub, nagu ta käitub, äh, räägime me siin äh, viisa liberaliseerimisest, avame läbirääkimispeatükk, Kasahstan jällegi, just puudutasime seda teemat, kirjutame alla tõhustatud koostööle ja me näeme, milline riik see on. Egiptusega on ka vaja suhteid edendada, aga tõesti, volinik, vaadake nüüd, jätke omad kõnepunktid kõrvale ja mõelge selle peale, kuidas me saame Egiptuse poliitika poliitikat muuta niimoodi, et me saaksime tõesti tugevat partnerlust nendega rajada tulevikuks. härra Kuusal on sõna. suur tänu kümme aastat tagasi Mahala Naisametiühingu liikmed näitasid meile Egiptust, mis nõudis vabadust, sotsiaalset õiglust ja leiba. Mubarak oli Ameerika pai poiss ja ka Euroopa pai poiss. õnnetuseks vabast, vabadus ei jõudnud, õiglus ei jõudnud äh, ja leib samuti mitte lauale, vaid uus äh, riigipööre ja äh, USA maksab endiselt miljard eurot Egiptuse armeele ja Euroopa Liit endiselt müüb sellele riigile relvi arrete, see režiim on arreteerinud tuhat inimest ja hukkas kümneid inimesi ja seda soovis ka meile rääkida Giulio äh, Regeni, selleks pärast teda jõhkralt piinati ja mõrvati. Euroopa Liit ei peaks sellist asja lubama. mina kahtlen aga sügavalt selles, et Euroopa Liit näitas üles mingisugustki solidaarsust ja tegeleks, sest ta kasutab inimõigusi ainult siis, kui see talle endale sobib. nüüd annan sõna Äh, härra Paanole, palun. proua juhataja, selles tõsises küsimuses tahaksin ma rõhutada seda, et äh, kui äh, Euroopa oleks tõesti ühendatud selles küsimuses, siis me ütleme Egiptusele, et kas te räägite tõtt selle kohta, mis juhtus Julia Reginiga või siis peatame igasugused edasiminekud äh, diplomaatilistes ja kaubanduslikes suhetes. see oleks ilmselt piisav selleks, et Egiptuse ametivõimud saaksid aru, et nad ei saa äh, lihtsalt äh, Regeni äh, enda lähedastega niimoodi ümber käia ja mängida ning ka selle kontinendiga, mis praegu ootab Egiptuse valitsuse vastust. sellest piisaks ilmselt. juhataja ütleb, et järgmine kõneleja on härra Tšiku suur tänu teile, juhataja. selgelt on kaalul siin praegu Euroopa usaldusväärsus. ja oluline on jõuda tõeni läbi sellise uurimise, mis ei ole siiamaani olnud sõltumatu nii et äh, igal juhul on vaja sõnadelt liikuda üle tegudele, me peame tagama, et äh, tagataks läbipaistvus ja informatsioon äh, härra Regeeri traagilise surma kohta sellepärast et ta sattus teise süsteemi hammaste, hammasrataste vahele kui see, mida ta tundis. kõrge esindaja proua Mogherini peab selle läbipaistvuse tagama ning äh, Itaalia valitsus peab omalt poolt äh, takistama kaubandussuhete edasiminekut, äh, kuni tõde on selgunud ja see on prioriteet number üks. suur tänu, head kolleegid ja härra Hauitsa, Pärnu alt sõna, palun suur tänu, Euroopa Liidu Parlamendi äh, Briti liikmena tahaksin ma äh, äh, toetada Itaalia kolleegi nende mures ning tegelikult avaldada kaastunnet kõikidele lähedastele, kes on kaotanud inimesed, oma lähedased inimõiguste rikkumise tõttu. härra Haan ja tema Äh, kolleegid, te peaksite äh, seiremehhanisme tugevdama, mis puudutab äh, repressioone rahvusvahelise raporti valguses, et selliseid seadmeid on Nokia, Siemens ja häkkerite meeskond edasi müünud Egiptuse võimudele. viimane neist baseerub muideks Itaalias nii et äh, igasugust pealtkuulamistehnoloogiat on edasi müüdud äh, ja Egiptuse ametivõimudel on ligipääs sellistele võimalustele ilma igasuguse avaliku seireta. Euroopa ettevõtted, kes on selle ekspordiga äh, seotud, on ÜRO põhimõtete vastaselt tegutsenud ja Euroopa Liidu ametivõimud peavad tagama, et selline tegevus oleks illegaalne tulevikuks. järgnevalt saab kolleeg Šogor sõna Giulio Regeni tra-, traagiline ja brutaalne surm, seda tuleb uurida ja seda sõltumatute äh, ametkondade poolt, kuigi mina kahtlen tõesti, et täit tõde me kunagi kuulda saame äh, tundub aga, et see noor inimene ei sattunud tavapärase kuriteo ohvriks, aga tema surm oli poliitiliste tegevuste poolt motiveeritud. see on täiesti aktsepteerimatu, isegi kui see juhtub riigis, äh, kus Äh, julgeolekuküsimused on hägused isegi viis aastat pärast äh, resolutsioon, äh, revolutsiooni. ilmselt on turvalisuskaalutlusest hullematki veel kui viis aastat tagasi. Euroopa Liit peab näitama Itaaliaga üles solidaarsust ning peab tegema kõik endast võimalikku, et selliseid juhtumeid tulevikus ei esineks. suur tänu, ütleb juhataja ja nüüd minu kõnelejate nimekirjas on härra Manifi viimane E suur tänu teile juhataja tõde ja õigus Julio Regini jaoks on meie kohustus ja vajadus Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. me peame olema kindlad selles, et ükski Euroopa majandusjõud ei osale inimeste piinamises, eh, pealtkuulamises ja karistamises, mis paraku Egiptuses aset leiab Äh, olukord on selline, et inimõigusi on korduvalt rikutud ja meie ühtne resolutsioon äh, tuletab neid kõiki meelde. Äh, samuti tuletatakse meile meelde meie kohustust kogu jõuga sellisele olukorrale vastu seista. Giulio Regeni juhtumi sarnane peaks meil panema mõtlema eriti just neid noori inimesi, kes poliitikasse on kaasatud, kes tahavad maailma muuta. ma arvan, et Giulio ise ka läbi oma uurimistegevuse püüdis asju muuta. ja ei ole õige, et ta selle eest pidi maksma oma eluga. juhataja ütleb, et äh, ma olen kindel, härra volinik, et kõigil on sama äh, meel selles osas, aga teil on nüüd võimalus võtta kokku see arutelu suur tänu teile, juhataja, tõepoolest ma arvan, et me jagame sedasama vaatenurka ja me oleme kõik šokeeritud äh, Eh, kui avastasime eh, kolmandal veebruaril Kairos Julia eh, Regeni surnukeha pärast seda, kui ta kahekümne viiendal jaanuaril kadus. selle noore doktorandi surm Kairos ei ole mitte ainult isiklik tragöödia kõigi jaoks, kes seda tundsid, aga see on täiesti vastuvõetamatu tragöödia kogu Euroopa Liidu jaoks, institutsioonide jaoks ning inimeste jaoks ja ma arvan, et seda on kõik kõnelejad täna ka väljendanud kõrge esindaja Mogherini äh, on äh, Regini äh, surma asjaolud tõstatanud mitmel korral kohtumisel Egiptuse välisministeeriumiga ja välisministriga ning nõuab avalikku uurimist selleks, et selleks, et heita täielikku valgust kurjategijatele. ka ka äh, välisteenistusega äh, tõstatati seesama küsimus. Äh, välisasjade kõrge esindaja vaatab lähedalt neid asjaolusid ning koostööd tehakse lähedalt ka Itaalia valitsusega. Euroopa Liit tähtsustab väga oluliselt inimõiguste kaitsmist ja toetamist erinevates riikides, sealhulgas Egiptuses nüüd tuues veel ühe hiljutise näite, oleme mitu korda äh, sekkunud sellesse, et Nadimi keskust tahetakse sulgeda. Äh, tegemist on siis keskusega, kes aitab ja toetab äh, piinamise ohvreid inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kaitsmine on Euroopa Liidu välistegevuse tuumväärtuseks ja poliitikate omaks samuti kaks tuhat viisteist Euroopa Liit lõi uued kahepoolsed äh, suhted Egiptusega, mis kahe tuhande kümnendast aastast peatati, eesmärk oli taas äh, panustada võtmevaldkondadesse, sealhulgas demokraatia, inimõiguste omasse ning äh, teha koostööd mõlema riigi huvides poliitiliste ja inimõiguste dialoog Egiptusega äh, on äh, nüüd tugevdatud, esimene kohtumine äh, toimus juba hiljuti. välisesinduse esindajad on ka vabakonnaorganisatsioonidega, inimõiguse kaitsjate ja teistega kontaktis ning proua Mogherini oma visiidil Kairos kohtus ka nende esindajatega neli kuud tagasi me töötame Euroopa Liidu liikmesriikidega äh, koos äh, selleks, et äh, teha poliitiline avaldus inimõiguste olukorra kohta Egiptusel, et kolmeteistkümnendal märtsil Genfis see ette kanda ÜRO juures meie esindaja plaanib äh, ka äh, minna Egiptusesse järgnevate kuude jooksul ning olema aktiivselt inimõiguste alal Egiptusega koostööd tegemas. ma võin teile tagada seda, et me jätkame äh, tehes kõik, mis me saame koos Itaalia ametivõimudega selleks, et tagada tõe väljaselgitamine ning et need, kes vastutavad Giulio režiimi mõrva eest, tuuakse kohtu ette. aga me toetame ka selle nimel, et tulevikus selliseid tragöödiaid vältida. me kutsume üles ja toetame täielikult kahe tuhande neljateistkümnenda aasta põhiseaduse äh, elluviimist, eriti just juhtimise ja õigusriigi vallas ning inimõiguste toetamist äh, toetamist, äh, ka Egiptuse inimeste toetamist demokraatia teel ning me oleme praegu oma koostöö jooksul Egiptusega valmis toetama ka vabakonna organisatsioone kõikide nende probleemide tõstatamisel eh, demokraatia toetamise nimel riigis ja see on meie poliitika eh, tuumaks Egiptusega, aitäh! suur tänu, eh, volinik Haan, selle kokkuvõtte eest. meieni on jõudnud kaheksa resolutsiooni eelnõu ja